ja me alustame Kesk-Aafrika Vabariigist ja annaksin sõna proua Fotigale. suur tänu teile. hoolimata rahvusvahelise äh, kogukonna jõupingutusest on humanitaar- ja julgeolekuolukord äh, Kesk-Aafrika Vabariigis äärmiselt dramaatiline. olukord aina halveneb Euroopa Liidu missioon sinna on olnud edukas ja komisjoni liikmed on sellega nõus, kuid see oli õnnetuseks liialt lühike ning äh, Minuska toimumi, toimimine, äh, toimimise lõpetamine tekitas olukorra, kus mandaati ei suudetud lõpuni täide viia ma tervitan ÜRO peasekretäri sekkumist, kuid arvan, et rahvusvaheline kogukond peaks oma jõupingutusi suurendama, et toetada Kesk-Aafrika Vabariiki, sest eh, see eh, kõik võib kaasa tuua olukorra eh, radikaalse halvenemise. Louis Michel. härra president, härra volinik relvarahu, mis, äh, milles lepiti kokku kahe tuhande viieteistkümnendal aastal aprillis, ähm, kus mõlemad omapoolsed lubasid relvadest maha panna ning äh, mobiliseerida oma äh, rühmitused, on läbi kukkunud. Prantsusmaa on tänuväärt, sest ta üritas näidata üles eurooplastest kõige suuremat pühendumust ja tegutsemist. sooviksin tänada ka proua Dan-, Samba Pansat ja teisi, kes äh, üritavad praegust protsessi edasi arendada. juunis võeti vastu otsus äh, erikohtu loomise kohta ning äh, samuti koostati uus põhiseadus, mis peab minema referendumile. minu põhisõnum oleks aga see, et on äärmiselt vajalik, et korraldataks vabad, usaldusväärsed, läbipaistvad valimised enne aasta lõppu. see tähendab seda, et täht-tähelt ette määratud äh, ajakava täidetaks. järgmisena saab sõna proua Korrau, härra Korrau. suur tänu olukord Aafrika, Kesk-Aafrika Vabariigis on äh, taas üks neist, mis äh, ähvardab kaasa tuua kontrollimatu äh, kodusõja. tegemist on riigiga, kus on palju loodusvarasid, maa äh, potentsiaal on tohutu, kuid samas on ta endiselt kolonisatsiooni ohver erinevatel viisidel. on tõsi, et et Prantsusmaa toetab seda, kuid samas näiteks puiduturul on väga palju rahvusvahelist sekkumist. praegusel hetkel on sõlmitud selliseid sõnumeid, on sõlmitud, sõlmitud selliseid lepinguid, mille osaline on ka Euroopa Liit. teame aga, et, et puidu eksport Äh, on äh, võimalus rahastada äh, mässulisi ning samuti ka õhutada vägivalda. suur tänu. pärast puhkunud vägivalda Kesk-Aafrika Vabariigis on põhjus öelda, et oleme väga mures, olukord aina halveneb, uusi episoode tuleb juurde. alguse sai see konflikt kaks tuhat kaksteist, kuid Eh, samas äh, on äh, ka äh, korda saadetud tõsiseid kuritegusid, inimvastususvastaseid kuritegusid. seega peame me tegutsema, peame nõudma toimivat kohtusüsteemi, see on äärmiselt oluline selleks, et inimõiguste rikkumisi uurida ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumisi uurida. Kesk-Aafrika Vabariik, Euroopa Liit peaksid olema kohustatud kasutama kõiki meetmeid ja kõiki vahendeid selleks, et mõjutada uut valitsust, et kriisiolukorrast välja tulla ning eh, üles ehitada toimiv demokraatlik riik, selles suunas peame edasi riiki liikuma. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Kelam. suur tänu teile, härra president uued kokkupõrked septembris äh, on äh, tõendiks sellele, kui äh, plahvatusohtlik on olukord Kesk-Aafrika Vabariigis. olen äärmiselt mures erinevate usurühmituste vaheliste konfliktide pärast. kaks kristlikku kirikut pandi põlema, siis rünnati Eh, islami kogukonna eh, eh, esindus, esindust. see tähendab seda, et rahvusliku lepitusprotsessi õigusliku ülesehitamine saab jälle pidurid peale. õhutatakse kristlasi muslimite vastu, seda kasutavad ära poliitilised rühmitused, näiteks anti-, Ehm, rühmitus äh, koosneb põhiliselt kristlastest. praegusel hetkel on vaja suuremat humanitaarabi, nagu seda ka mainisin, äh, tuleb korraldada ka äh, uued valimised, suur tänu. järgmisena saab sõna pooleteiseks minutiks proua Sargentini. suur tänu teile, president. konflikt Kesk-Aafrika Vabariigis on Süüria ja Sudaani konfliktidega koos suurimad äh, kat-, katastroofid praegu maailmas. kuid selle pööratakse rohkem tähe, vähem tähelepanu, selle äh, on peaaegu unustatud, mässulised Kesk-Aafrika Vabariigis on äh, läbi, on korraldanud hukkamisi, vägistamisi ja mõõdrünnakuid. praegu ei suuda Punane Rist ja teised organisatsioonid äh, piisavalt äh, vangis abi osutada. haiged peavad äh, jalu, jala minema haiglatesse, hukkus hiljuti mitmeid kristlasi rünnakutes, mässuliste rünnakutes, toimub teemantidega salakaubitsemine, selline kaubandus peab kaduma samuti peab mõtlema, eh, mis, mida edasi teha, mida teha nende reservidega, mis on tekkinud, varsti tulevad need teemandid taas kord turule ja me ei soovi, et mässulised sellest kasu saaksid. Euroopa ettevõtted ostavad samuti mässuliste käest eh, teemanteid eh, Amnesty International on välja selgitanud, millised ettevõtted on neid vereteemadeid hankinud. selline tegevus peab lõppema neil peab äh, rahastusvõimalused käest ära võtma, nii ainult saab vägivald lõppema. järgmisena saab sõna proua Virgia. vabandust, ütleb kõneleja. Aafri-, Kesk-Aafrika Vabariik on mm, eh, nüüd oma iseseisvuse ajal kõige hullema eh, humanitaarkriisi ka eh, kokku puutunud, üle kahe miljoni põgenike, eriti lapsed on vaja, vajavad abi, eriti eh, toiduabi. Eh, praegusel hetkel kasutatakse ära sekulaarseid põhjusi konflikti õhutamiseks ja kasutatakse ära ka puidu ja teemandi eksporti, et oma tegevust rahastada. eelkõige peab Euroopa Liit nõudma konflikti poliitilist lahendamist, see tuleb tegeleda, tuleb tegeleda selle põhjustega, vaesuse, korruptsiooniga. samuti tuleb, tuleb neutraalsel kogul üle vaadata toimunud, toimunud Äh, inimõiguste rikkumised äh, ja kuriteod. praegusel hetkel oleme me äh, tegevuses läbi kukkunud, me kahtleme ka sügavalt selles, kas valim-, valimised võiksid praegusel hetkel toimuda adekvaatsetes tingimustes. suur tänu, härra Venta, üheks minutiks. suur tänu, president volinik Aafrika, Kesk, Kesk-Aafrika Vabariik on üks asjamaid riike maailmas, nagu mu kolleegid ütlesid, seda on praegu ta kokku põrganud ühe suurima humanitaarkriisiga oma ajaloos. ning äh, seoses kokkupõrgetega kristlastega lõuna ja moslemitega põhjaosas on vaja üle poolel elanikkonnast eh, kiirhuman-, kiiret humanitaarabi, suur osa elanikkonnast elab põgenikena oma kodudest eh, kaugel. Euroopa Liit on suurendanud abi Kesk-Aafrika Vabariigi jaoks, mitte ainult humanitaarabi osutades, vaid ka äh, arenguprojekte välja töötades, luues töökohti ning äh, naiste, naisi tööturule tuues me peame saatma selge need sõnumid piirkonnas, äh, äh, nõuame, tuleb taastada rahu ja austada inimõigusi. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Pahnjo, äh, president, härra volinik. rahu on taas kadunud. Bangis möödunud nädalal hukkus ähm, kuuskümmend seitse inimest aprillikuus sõlmiti rahuleping ja esitati ettepanekuid, mis on endiselt ka aktuaalsed. kõigepealt peame me kiirelt korraldama eh, parlamendivalimised, eh, poliitiline üleminekumoment, mida on nõudnud ka proua Samba Pansa. praegusel hetkel on vaja teha kõik selleks, et kiirelt eh, korraldataks vali-, valimised samuti tuleb sõjalised rühmitustelt relvad ära võtta ja, ja lisaks sellele, selleks, et ebastabiilsus kaoks, tuleb ette valmistada tulevikku ja kutsun üles kõiki liikmesriike et äh, nad tegu, äh, äh, fondis tegevuses osaleksid, sest see praegused seitsekümmend viis miljonit eurot ei ole piisav. seega ma paluksin, et me, te oleksite volinik võimalikult aktiivne, et liikmesriigid selle fondi tegevuses osaleksid. järgmisena saab sõna proua Senra Rodriguez. suur tänu teile, härra president. teame, et Kesk-Aafrika Vabariigi loodusvarade riisumine on tekitanud vaesuse kogu Aafrikas e, ning Kesk-Aafrika Vabariigis teame, kuidas tegutsevad rahvusvahelised hargmaised ettevõtted, röövides puitu, naftat ja diama-, diamanteid. E, suured ettevõtted, teemantide ja puidukogudega tegelevad ettevõtted on e, va-, seotud nende rühmitustega, kes on läbi viinud hukkamisi, vägistamisi Eh, ning äh, riisumisi, kui kaua lubatakse sellist röövimist, eh, sellisel röövimisel edasi kesta, kui ja millal, eh, millal viiakse sisse meetmed, mis takistavad sellistel ettevõtetel tegutseda, mida kavatsete teha selleks, et ei lubataks sellistel verediamantitel turule tulla? suur tänu. nüüd algab vaba, vaba mikrofoni voor ning eh, neli kolleegi on sõna eh, neljale kolleegile. härra Punsulik on esimene neist, suur tänu teile. Aafrika, Kesk-Aafrika Vabariigis on taas eh, plahvatanud vägivald, olukord on äärmiselt murettekitav. möödunud nädal viiskümmend inimest hukkus, sada sai viga ja sellega seoses äh, leian, et tuleb teha kõik selleks, et äh, olukord stabiliseeruks ja äh, tegeldaks rahu taastamisega Kesk-Aafrika Vabariigis. me peame ta riigi tagasi tooma kuristiku äärelt, meil on vaja suuremat kaitset tsiviilisikutele, meil on, sest edasine konflikt tähendab rohkem põgenikke ja eelkõige tuleks tegeleda kriisi põhjustega, eelkõige suure e, vaesusega, erinevustega piirkondade vahel tuleb tugevdada, samuti ka e, valitsuse haldusüksusi ning samuti tuleb e, üles ehitada kaasav majandus, majanduse taastumine. ainult rahvusvahelise kogukonna abiga ollakse võimelised taastama usalduse institutsioonide vastu. härra Marias, palun üks minut tere, aitäh, president. Kesk-Aafrika Vabariik on rikas riik, neil on teemanteid, neil on puitu, kuid hoolimata sellest on neid tabanud kõige räigem humanitaarkriis kuuekümnendast aastast alates, kui nad iseseisvaks said. neli koma viis miljonit kodanikku on suurtes raskustes, neist pooled on lapsed praegused konfliktid, mida meile esitatakse kui religioosseid konflikte, on tegelikult äh, seotud äh, riigi loodusvarade äh, röövimisega diamantide ja puidu eest makstakse rühmitustele, kes on süüdi mõrvades, hukkamistes, vägistamistes. Euroopa Liit, rahvusvaheline kogukond peavad käituma vastutustundlikult, otsustavamalt, et garanteerida rahu selles piirkonnas ning võimaldada loovutusrikkuste, vääriskiivide, ka kauplemiste Kesk-Aafrika Vabariigi rahva heaks viimastel aastatel toimunud on õõnestanud ähm, tehtud edusamme, olukord on halvenenud. E, praegusel hetkel e, rahu e, on, on tekkinud taas konfliktid, on Ehm, ehm, taas eh, põletamisi, hukkamisi, piinamisi ning kahtlus on ka selles, kas olukorda lahendaksid valimised. praegusel hetkel eh, on öeldud siin, et eh, valimised võiks probleemi lahendada, kuid tegelikult on tõsi siiski see, et asjaga on seotud varjatud huvid, näiteks loodusvarade kasutamine Kesk-Aafrika Vabariigis, see puudutab eriti puitu ja teemanteid ning siin on ka veel üks tõsine küsimus, mis puudutab seda, kas äh, valimised parandavad olukorda või me äh, peame me lihtsalt arvestama sellega, et tuleb pikemalt äh, tegutsema selles piirkonnas. härra Kastaldo, palun üks minut. suur tänu, president. Kesk-Aafrika Vabariik kahe tuhande neljateistkümnendal aastal siis suri päevas laps, üks laps tuhanded võeti vägisi lapssõdurikeks. see olukord on kestnud juba aastaid seoses etnilistele ja etniliste ja religioossete konfliktidega, tegelikult on tegemist majandusliku neokolonialismiga praegu on näiteks transpordisüsteem ähm, ähm, äärmiselt problemaatiline, haiged ei saa haiglasse, pole äh, joogivett enamuses riigist, seega see olukord aina halveneb äh, ja äh, eriti hull on olukord kõige vaesemate jaoks ühiskonnas. siin on räägitud hargmaistest ettevõtetest, teemantide müük on samuti tõsine probleem. Nende küsimust ei arutatud näiteks äh, konfliktsete maavarade raportist, mida parlament arutas hiljuti. küsimuseks on ka rahuvalvemissioonid, meil on vaja eh, tugevdada eh, eh, nende tegevust, et kontrollida olukorda koha peal ja kui me ei kontrolli hargmaiseid ettevõtteid, siis me ei suuda kontrollida ka midagi muud. aitäh, volinik, nüüd on teie sõna, kallid kolleegid. me tervitame Äh, seda, et parlament on vastu võtnud kiireloomulise olu-, resolutsiooni uute vägivallapuhangute kohta Kesk-Aafrika Vabariigis. Euroopa Liit mõistab hukka hiljutised vägivallateod, äh, nagu ütles ka äh, kõrge poliitika välispoliitika kõrge esindaja kahekümnendal septembril. Need, kes on nende konfliktidega seotud, peavad oma tegude eest vastutama. humanitaartöötajad on jällegi sattunud rünnakute ohvriks, neile lasta teha oma tööd. samuti kutsume üles austama rahvusvahelist humanitaarõigust. tahaksin väljendada Euroopa Liidu solidaarsust eh, nende viimaste päevade sündmuste ohvritega. Eh, suurem osa eh, Kesk-Aafrika Vabariigi kodanikest väärivad ja nõuavad konflikti ning kogukondade vaheliste lõhede lõpetamist selleks, et riik saaks elada jõukuses ja rahus. ajal, mil riik läheneb üleminekuperioodi lõpule, eh, näitavad aset leidnud sündmused, et valimised, eh, leppimismenetlus ning julgeolek peaksid endiselt olema meie prioriteedid eelseisvatel kuudel. tahaksin veel kord korrata Euroopa Liidu tugevat toetust eh, üleminekuvõimuorganitele, iseäranis tahaksin avaldada tunnustust Katrin Sababalsile, ei ole mitte mingit alternatiivi üleminekuprotsessile. valimiste protsess peab jätkuma, tuleb teha kõik selleks, et saavutada kõikide jõudude kaasamine, läbipaistvus ja usaldusväärsus, mis võimaldab saavutada sellise tulemuse, mis on kõigile vastuvõetav legitiimne üleminekujärgne valitsus, põhise, uus põhiseadus, mida toetavad kõik kodanikud kogu see, kõik need sammud peavad käima käsikäes uute sammudega lepitamise ning sotsiaalse ühtekuuluvuse taastamise vallas. julgeolek on samuti prioriteediks, mitte ainult silmas pidades eelseisvaid valimisi, Kesk-Aafrika Vabariik on endiselt väga ohtlik piirkond ning me ei tohi sallida äh, neid osapooli, kes ei järgi Äh, desarmeerimise ja vägivalla äh, lõpetamise kokkuleppe sätteid. Euroopa Liit on veendunud, et ei saa olla mingit leppimist ilma õigluseta. ning ärgem unusta, ärgem kaotagem silmist ka äh, jätkuvat humanitaarkriisi, mis puudutab ligemale poolt elanikkonnast. Euroopa Liit jätkab humanitaarabi osutamist nendele, kes seda vajavad peale selle loome me sildu eh, ini-, eh, humanitaarabi ja pikemaajaliste arengumeetmete vahel. Eh, see on Bangui usaldusfondi eesmärk, seal on praegu sada kaheksa miljonit eurot. Euroopa Liit on täiel määral pühendunud koos oma partneritega koha peal sellele, et aidata Kesk-Aafrika Vabariigi rahvast ka humanitaarküsimustes. lõpetuseks, Kesk-Aafrika Vabariik on jõudnud oma ajaloo pöördepunkti. ta võib olla eeskujuks selle kohta, kuidas riik taastub, kuidas riik stabiliseeritakse see nõuab head tahet ning äh, Banguis ja mujal asuvate äh, liidrite otsusekindlust, samuti rahvusvahelise kogukonna otsusekindlust ning seetõttu on äh, äärmiselt oluline, et Kesk-Aafrika Vabariik on rahvusvahelise tegevuskava keskmes ajal, mil leiavad aset need väga olulised üleminekuprotsessid tänane kiireloomuline arutelu on oluline panus, eh, mis aitab vältida Kesk-Aafrika Vabariigi muutumist uueks konfliktikoldeks, aitäh. aitäh, volinik. ma olen saanud seitse resolutsiooni eelnõu. arutelu on sellega lõppenud ja hääletus